ja see on heaks kiidetud. meie täiskogu sessiooni protokoll antakse edasi järgmisele täiskogul parlamendile heakskiiduks ja kui vastuväiteid ei ole, siis resolutsioonid äh, saadan edasi neile asutustele ja inimestele, kes resolutsioonides ära on mainitud. seega on Euroopa Parlamendi see täiskogu lõppenud ja ma